okay.. niisiis, äh, alustame või pigem jätkame oma hommikust koosolekut. tere päevast kõigile. kõigepealt on meil päevakorras kohtumine eesistujamaa Kreeka esindajaga kes äh, räägib meile, mida äh, Kreeka oma eesistumise ajal tegema hakkab. mul oli juba meeldiv võimalus teiega kohtuda, kui käisin delegatsiooniga Kreekas. tegemist oli tõesti väga suurepärase külaskäiguga, meid võeti väga hästi vastu, suur aitäh selle eest. ning äh, nüüd on teil selle poole aasta Eh, jooksul ees väga palju tööd, me teame, et kõik eesistujamaad peavad väga kõvasti töötama, tuleb teha väga palju kompromisse ning me mõistame, et eesistumine on kõigi jaoks raske, aga samas on see ka põnev aeg. niisiis, meid väga huvitaks, milline on teie programm eh, selle poole aasta jooksul niisiis, tere tulemast, proua Kolja. meil on väga hea meel, et te saite täna siia tulla ja loodetavasti pärast teie sõnavõttu saame teile esitada ka küsimusi, aga palun, nüüd on teil sõna. suur aitäh. aitäh. aitäh selle südamliku tervituse eest. ma loodan, et Kreeka eesistujana teeb soolise võrdõiguslikkuse vallas kõik, mis tema võimuses, et selles valdkonnas midagi saavutada. ma tahaksin äh, nüüd asuda oma sõnavõtu juurde äh,. nagu te teate, daamid ja härrad äh,, Kreeka kannatab endiselt veel finants- ja majanduskriisi tagajärgede all prognoosid, mis puudutavad euroala, eh, maalivad olukorrast üsna sünge pildi. Eh, elatustase kahe tuhande eh, kolmekümnendal aastal on vaevalt võrreldav USA omaga tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal meie oma eesistumise ajal tegutseme soolise võrdõiguslikkuse nimel, seda ajal, kui väga paljud inimesed Euroopas on vaesuses ja tõrjutuses ja just nimelt selles kontekstis peame endalt küsima, kas on võimalik jätkata tööd soolise võrdõiguslikkuse vallas Äh, ajal, mil paljudel inimestel on raske ots otsaga kokku tulla, kas ei ole lihtsalt luksus selliste asjadega tegeleda? aga tegelikult ei ole see sugugi ebaoluline küsimus, sellepärast et see on küsimus, mis puudutab peaaegu poolt meie planeedi elanikkonnast ja see ei ole küsimus, mis on üksnes seotud demokraatiaga, vaid lõppkokkuvõttes on naiste võrdne osalus ühiskonnaelus, osalemine ühiskonnaelus väga oluline, et meie ühiskond oleks jõukas. kriis aitas meil pöörata rohkem tähelepanu mõningatele arvudele, mida me kogu aeg oleme tegelikult teadnud. siiamaani me ei võtnud neid arve väga tõsiselt, nüüd aga me teame, et kui tootval tööl on rohkem naisi, siis see tähendab, et ka jõukust on rohkem, tootlikkus tõuseb. OECD riikides on ligemale pool majanduskasvust ja jõukusest seotud just nimelt naiste osalusega tööturul. Jaapanis äh, näiteks, mida rohkem on naisi äh, töötajate hulgas, seda rohkem äh, on ka jõukust ja seda paremini on riik suutnud kriisist välja tulla. Ladina-Ameerikas on samuti naiste tööturule tulek aidanud vaesust vähendada Äh, ligemale äh, neljakümnelt protsendilt kahekümne kuuele protsendile, need andmed on aastast kaks tuhat seitse samas võib loomulikult öelda, et sooline võrdõiguslikkus äh, toob endaga kaasa ka teatud kulud majanduslikus mõttes. ka sellele tuleb mõelda. ebavõrdsus tööturule pääsemisel on samuti seotud kuludega vaid pooled naistest mõnedes riikides töötavad. see on kohutav kaotus, sellepärast et see tähendab äh, rahvusvahelise valuutafondi arvetel äh, madalamat majanduskasvu kuni kakskümmend, kakskümmend seitse protsenti SKT-st. tulles nüüd tagasi Euroopasse, siis Euroopa Komisjoni andmetel, kui Euroopa naised töötaksid digitaalmajanduses sama palju kui mehed, siis Euroopa SKT oleks üheksa miljardi euro võrra suurem. see on üks koma kolm korda väikese riigi SKT, sellise väikese riigi nagu Malta näiteks. vähene naiste osalus tööturul tähendab ka vähem iseseisvust, vähem kaupade ja teenuste tarbimist. Te saate sellest võib-olla kõigest paremini aru, kui te äh, kujutate endale ette, et et äh, naised kontrollivad tänapäeval kahtekümmet triljonit kogu maailma tarbimisest ja sellele vaatamata suurem osa äriringkondadest kohtleb äh, poolt meie planeedi elanikkonnast siiski kui ainult mingit teisejärgulist tarbijate liiki naiste osalusel on oma mõju ka otsuste langetamise protsessile. hiljutised uuringud näitavad, et kui naised ettevõtluses juhatavad, siis osalevad, siis ettevõtete kasumid on suuremad, investeeritakse rohkem inimressurssidesse, need ettevõtted, mille juhatuses on vähemalt üks kolmandik naisi, on neljakümne kahe protsendi võrra oma kasumit suurendanud, dividendid on äh, viiekümne kolme protsendi võrra kõrgemad, aga sellele vaatamata on vaid üksteist protsenti ettevõtete äh, juhatusi sellised, kus on naised esitatud ja vähem kui kolm protsenti on ettevõtteid, mida naised juhivad. ma arvan, et olete nende arvudega hästi kursis Äh, na-, arvud viitavad sellele, et otsuse langetamisel naised väga suurt rolli ei mängi, äh, seda ka meie teadmistepõhises majanduses. niisiis, äh, tegemist ei ole mingi luksusteemaga, tegemist on tõsise probleemiga, millel on ka, millega kaasnevad kulud. sooline võrdõiguslikkus on hädavajalik ja kui seda ei ole, siis kaasnevad sellega suured sotsiaalsed kulud vaatamata sellele ei ole me kriisi ära kasutanud kui võimalust. Äh, lõunapoolsetes riikides elavad naised kannatavad endiselt kriisi all ja me liigume endiselt tagasi. tahaksin selgitada, mida ma mõtlen. tööpuudus äh, paneb naised raskemasse olukorda kui mehed. naiste osalus tööturul on madalam kui meeste oma. tuginedes kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta andmetele, on naiste töö, oli naiste tööhõive määr kaks, kuuskümmend kaks koma kaks protsenti ja meestel seitsekümmend kaks koma kuus protsenti. pikaajalisi töötuid oli naiste hulgas ka rohkem Euroopa peaks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks saavutama seitsmekümne viie protsendise tööhõive määs, määra. aga äh, väga paljudel naistel puuduvad endiselt erilised kutseoskused. mitmed uuringud tööturu kohta rõhutavad seda, et paljud ettevõtted ei suuda saavutada positsiooni, mis neile konkurentsivõimeks vajalik on. viimane McKenzie uuring näitab, et näiteks eh, iga teine Kreeka ettevõte seisab silmitsi probleemidega, kuna puudus on oskustöötajatest, just nende eh, tööturule tule, tulevatel inimestel puuduvad kutseoskused ja see puudutab eh, peaaegu kõiki tegevusvaldkondi Äh, ja iseäranis just selliseid valdkondi, kus naised on alaesindatud. Äh, igast tuhandest naissoost koolilõpetajast äh, väga vähesed õpivad näiteks infotehnoloogiat ja võib-olla sellesse sektorisse tööle läheb igast tuhandest ainult neli. samas on infotehnoloogia sektor just nimelt see sektor, mis praegu pakub nii palju töökohti ja naised on selles sektoris esindatud vaid kuskil kolmekümne protsendi ulatuses. Ulatuses. nii et, et äh, nüüd tuleks endal jällegi küsida, mida meie ühiskond sellises olukorras ette. kuigi äh, tööstandardid on paranenud, kuigi eluviis on äh, moderniseerunud, äh, toimivad meie ühiskonnad endiselt vananenud äh, soostereotüüpide alusel. ja see põhjustab ummikseisu Äh, naised on ikka need, kes peavad kodus tegelema majapidamistöödega. niisiis, naised äh, on sunnitud nii-öelda pöörduma tagasi oma loomulike ülesannete juurde, ülesannete juurde, mille eest palka ei maksta. see tähendab, et naistele on määratud roll, millel puuduvad igasugused tulevikuväljavaated. milline on eh, selle naise tulevik, kes ei osale teadmistepõhises majanduses? Need naised lihtsalt muutuvad nii teaduslikult kui ka tehnoloogiliselt kirjaoskamatuteks. ja see on juba üks põhjus, miks me peaksime tegutsema soolise võrdõiguslikkuse nimel Äh, äh, kogemused Kreekas näitavad, et võrdsuse puudumine tähendab vaesust ja isoleeritust. ja see tähendab ühiskonna sotsiaalsete struktuuride lõhkumist, rohkem vägivalda, rohkem inimkaubandust, naiste halvasti kohtlemist, füüsilist vägivalda, perevägivalda ja kõik sellised nähtused äh, muutuvad veelgi hullemaks ja võivad viia isegi rassismini. kõige eelpool öeldud taustal äh, tahaksin nüüd kõnelda natukene ka Kreeka prioriteetidest eesistujana. eesistujamaa tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse vallas üritab tegeleda nende probleemidega, mis tulevad Euroopa ja maailma majanduse olukorrast. me üritame paika panna eesmärgid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast lähtudes ning loomulikult on meie peamiseks eesmärgiks liikmesriikide majanduste jalule aitamine. tahaksin rõhutada, et see tegevuskava äh, sisaldab väga paljusid meetmeid mille on välja pakkunud äh, kodanikeühiskond, meil on toimunud dialoog äh, naisorganisatsioonide esindajatega näiteks ja tahaksingi kõigepealt kõnelda koordineerimisest ja koostööst Euroopa ja liikmesriikide institutsioonide vahel. meil on äh, kohustus koordineerida Euroopa ja liikmesriikide institutsioonide tegevust, nende institutsioonide tegevust, mis tegutsevad soolise võrdõiguslikkuse vallas. veebruaris on meil plaanis Äh, siis äh, rääkida Kreeka parlamendi liikmetele, kuidas äh, rakendatakse soolist võrdõiguslikkust Euroopa kontekstis, kaasame sellesse ka Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ning kuuendal-seitsmendal veebruaril toimub meil siin kõrgetasemelise rühma koosolek Euroopa Komisjonis, tegemist on siis soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kõrgetasemelise töörühmaga me kutsume sinna riiklike asutuste esindajad, kes tegelevad soolise võrdõiguslikkuse küsimustega ja ka soolise võrdõiguslikkuse instituudi esindajad. me arutame naiste ja majanduse äh, seoseid, see on peamine, millele me oma tegevuskavas keskendume. niisiis, naised ja majandus on see teema, mida me arutame ja arutame siis igasuguseid tegevuspoliitikaid mis aitaksid Euroopa naisi kaitsta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest. on äh, selge, et majanduskriis äh, on naise näoga, eriti Euroopa lõunapoolsetes riikides. ja äh, ma arvan, et me tõesti teeme kõik selleks, et edendada majanduslikke õigusi, sõltumatust, juurdepääsu tööturule ja korralike töötingimuste saavutamist. selles samas kontekstis vaatame ka, millised on edusammud, äh, mis Pekingi tegevuskava vallas on saavutatud. samuti vaatame siis, milline on olukord laiemalt Äh, soolise võrdõiguslikkuse instituut on äh, koostanud uurimuse ja seda me esita-, seda uurimist, uuringut tutvustatakse siis kuuendal, seitsmendal veebruaril. ma pean ütlema, et me oleme üsna uhked selle üle, et äh, et me loodame oma algatustega naised tuua lähemale majandusele ja just digitaalsele tehnoloogiale erinevate uuringute andmetel äh, loovad äh, uued tehnoloogiad ka kriisi ajal naistele väga huvitavaid äh, töövõimalusi. me oleme endiselt silmitsi olukorraga, kus naiste oskused uute tehnoloogiate vallas ei ole võib-olla nii head kui meestel ja selles sektoris tegelikult on väga palju täitmata töökohti. ma ei teoritiseeri siin niisama, ma tuginen siin uuringule, mille viis läbi Euroopa Komisjon Kreekas. me töötame välja mitmetahulist partnerlust avaliku ja erasektori vahel. me nimetame seda digitaalseks liiduks. Äh, niisiis, me oleme loonud äh, viieteistkümne ametkonna klastri ja koordinaatoriks loomulikult on meie peasekretär, kes tegeleb soolise võrdõiguslikkuse küsimustega. me pöörame tähelepanu ka noorte olukorrale, oleme kaasanud Tööturuametid ning kvalifikatsioonide sertifitseerimise asutused Äh, infotehnoloogia osakonnad äh, ülikoolidest ning äh, elektrotehnika insenerid, arvutispetsialistid ülikoolidest. Patrase ülikooli infotehnoloogia osakond osaleb selles programmis siis infotehnoloogiasektori ettevõtete ühendus Kreekas, Microsoft, Oracle ja äh, Kreeka juhtimise assotsiatsiooni naiste osakond ja oleme kaasanud ka siis Euroopa Komisjoni esindajad Ateenas. ja selles, see süsteem või see plaan siis areneb järjest, me oleme astunud alles esimesed sammud, me sooviksime, et rohkem asutusi meiega liituks, samuti rohkem ettevõtteid selle ettevõtmise eesmärk on äh, tegutseda siis tuginedes koostööprotokollil, nagu ma ütlesin, tegu on avaliku ja erasektori partnerlusega, me üritame siin saavutada sünergiat, kasutada ära neid ressursse, mis olemas on ja tugineda siis rahvusvahelistele parimatele kogemustele. me pakume koolitust digitaalvallas ning meetmeid, mis on siis seotud sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisega. me tugineme Kreeka äh, digitaalse liidu kogemusele ka mujas ning kutsume siis Euroopa ametkondi ka üles meiega liituma. neljandal aprillil korraldame Euroopa konverentsi Naised ja digitaalne tööhõive teeme seda siis äh, koostöös Euroopa Naiste ja Tehnoloogiakeskusega. veel üks äh, tegevus on seotud siis naiste tööhõive ja majanduskasvuga. kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril toimuvad Ateenas konsultatsioonid, mida korraldab soolise võrdõiguslikkuse instituut ja seal vahetatakse siis paremaid kogemusi naiste ja tööhõive teemal aga kuidas on tööelu ja pereelu ühitamisega lugu? meie usume, et naiste võrdne osalus majanduskasvus on võimalik ainult siis, kui töö ja pereelu on võimalik kokku sobitada. me korraldame eh, kahekümne üheksandal aprillil Ateenas vastavateemalise konverentsi ja veel üks üritus. üks äh, teema, mis pakub suurt huvi kogu Euroopale ja on tõsiseks probleemiks, nimelt naistevastane vägivald. meie oma eesistumise ajal edendame sellist poliitikat, mis on suunatud naiste õiguste kaitsmisele ja tahame välja juurida naiste vastu suunatud vägivalda Äh, kriisiaastatel on see vägivald äh, äh, hoogustunud. me mõistame, et tegemist on probleemiga, millel on Euroopa mõõde. eesistujamaa korraldab kõrgetasemelise konverentsi viiendal märtsil siin Brüsselis ja seal tutvustame siis äh, erinevaid uuringuid, äh, mis käsitlevad naistevastast vägivalda. seoses sellega tahaksin mainida, et meil on olnud väga suurepärane koostöö Itaalia valitsusega ning äh, kindlasti see koostöö jätkub ka siis, kui Itaaliast saab Euroopa Liidu eesistuja. niisiis, äh, niimoodi saame jätkata tööd, et äh, juurida välja naistevastane vägivald. sellega seoses on meil vaja teha ka õigusloomealast tööd, meil on vaja tugevdada olemasolevat õiguslikku raamistikku ning seetõttu oma eesistumise ajal edendame me soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist. me teeme tööd selle nimel, et naised osaleksid majanduslike otsuste langetamisel me arutame äh, direktiivi, mis puudutab naiste osalust ettevõtete juht, naiste osalust ettevõtete juhtkonnas. Ähm, Äh, meie sekretäriaat, äh, kes toetab kõiki neid meetmeid, mis on suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, me tahame muuta inimeste meelelaadi, äh, mõtteviisi, toim-, toimimistavasid. nagu ma ütlesin, tegemist on horisontaalse küsimusega, mis hõlmab väga erinevaid valdkondi. me üritame Äh, Kreekas koordineerida oma tegevust kõigi asjaomaste ministeeriumite ja ametkondadega ning juunis esitame siis järeldused selle kohta, mis puudutavad nais, naisi ja majandust ning nendes järeldustes peegeldame siis uuringuid, mida äh, Soolise võrdõiguslikkuse instituut on läbi viinud ning loomulikult ülemkogu võtab siis need järeldused ka vastu. samuti ootame siis järeldusi teemal naistevastane vägivald. mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis Kreeka eesistujana teeb koostööd selle nimel, et propageerida soolise võrdõiguslikkuse mõistet ja seda ei saa teha, kui me ei kaasa noori. meie sekretäriaat ja Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut korraldavad noortele mõeldud ürituse Äh, siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Thessalonikis. me üritame sea-, sinna kaasata nii palju noori kui võimalik. me tahame neile näidata, et et me tahame neile näidata, millised on domineerivad seksuaalsed stereotüübid. Äh, äh, me peame muutma oma mõtteviisi ja juba koolist alates see oleks siis äh, üldjoontes äh, kõik, äh, mida me oma eesistumise jooksul kavatseme teha, aga ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on ka Euroopa institutsioonide roll eesistujamaa tegevuskava kujundamisel soolise võrdõiguslikkuse vallas. ja tahaksin tänada Euroopa Komisjoni, soolise võrdõiguslikkuse ametit, nõukogu peasekretäri ning äh, loomulikult soolise võrdõiguslikkuse instituuti, nende panus äh, on olnud väga oluline. samuti tahaksin tänada Troikat, Iirimaad ja Leedut äh, koostöö ja toetuse eest. niisiis, veel mõned küsimused, millel tahaksin peatuda. Euroopas ja Piisis φανατικά φιλοευρωπαϊστής. Τελευταία πενταετία, κυρίες και κύριοι, viimasel kümne viieteistkümnenda aasta jooksul ja majanduskriisi tingimustes me nägime, et see tegemist oli Euroopa jaoks väga keerulise perioodiga, eeskätt minu kodumaa Kreeka jaoks. me pidime läbi tegema rasked katsumused lõppkokkuvõttes oli meie jaoks väga keeruline veenda inimesi selles, et Euroopa on püsiv projekt, mis peab olema ehitatud kaljukindlalt ja seda oli vaja demonstreerida ka majanduslikult keerukates tingimustes Äh, meil oli väga äh, raske, sest me olime jätnud varasemalt langetamata väga mitmeid otsuseid. me olime äh, armutu konkurentsi tingimustes langetanud otsuseid, millel olid meile väga rängad tagajärjed ja me ei suutnud õigel ajal otsustavalt sekkuda ja ma leian, et me peaksime siiski eh, jääma truuks eh, Euroopas kehtivatele vabadustele tööhõive ja liikumisvabaduse osas, aga ka kapitalivabaduse osas ja me peame näitama, et niisugune vabadused ei tööta Euroopa idee vastu va. me peame näitama, milles tegelikult seisneb Euroopa idee ma leian, et osa inimesi eh, arvab ekslikult, et Euroopa piiridel tuleks tõkendada inimeste juurdevool Euroopa Liit, eh, Liitu. meil ei ole õnnestunud eh, rahvusvahelise globaliseerumisega kaasnenud väljakutsetes tingimustes olla oma ülesannete kõrgusel. Euroopa Liidu loojad ei kujutanud äh, Eh, ju arengut endale sellisena ette, Euroopa Liidu loojad kujutasid endale asju ette positiivsemalt, mille nimel oleme ka aastaid töötanud, sest et Euroopa Liidu põhiidee seisneb ju selles, et luua pikemaks perioodiks rahvaste jaoks stabiilse ja äh, õiguse ruum meil on vaja, et inimestel säiliksid need lootused, mis olid atraktiivsed Euroopa Liidu loomise ajal ja ma leian, et nendel eh, lootustel on eluõigus ka praegu. loomulikult eh, peame aru andma endale sellest, et igal aastal on oluline tähistada üheksandat pro kaheksandat maid kui Euroopa päeva, sest et see päev tegelikult väljendab endas vastastikuse usalduse arendamise vajadust ja me ei tohi sellist vastastikku usaldust kunagi unustada. kui me ei suuda eh, säilitada vastastikku usaldust, siis ei suuda me ka ellu viia neid kõrgeid eesmärke, mida oleme endale püstitanud, neid visioone, mis meil on. me oleme jätnud erinevaid kohustusi täitmata ja tänu sellele puutusime kriisitingimustes kokku väga raske olukorraga. viiskümmend aastat pärast Euroopa Liidu loomist on selge, et elujõulised on sõnad, mis, äh, milles rõhutati seda, et Euroopa Liit peab näit-, olema teenäitajaks, Euroopa Liidul peab olema visioon ja see tuleb ellu viia Euroopa rahvaste huvides. kas või äh, lähtudes ainult nendest kogemustest, mida Euroopa kontinendile on minevikus osaks saanud seetõttu on erilise tähtsusega maikuus ees seisvad Euroopa Parlamendi valimised, sest et ei valita mitte ainult Euroopa Parlamendi saadikuid, vaid otsustatakse Euroopa Liidu tuleviku üle. ja loomulikult me eh, saavad valijad valida, milline peaks olema Euroopa Liidu tulevik, nad saavad langetada otsuse selle tuleviku suhtes. loomulikult peavad ju kõik endale vastama küsimusele, mis tegelikult ühendab meid lisaks sellele, et üle-euroopaliselt toimuvad Euroopa Parlamendi valimised Äh, kui me oleks, kui me polegi sellele küsimusele seni selgelt vastanud, siis me saa-, peaksime valimiste käigus enda käest küsima, mis oleks siis, kui Euroopa Liitu poleks, kuidas oleksid meil siis kujundatud suhted äh, naaberriikidega. seetõttu peab meie valik olema teadlik ja me peame endale selgelt aru andma, et me oleme liikunud linn äh, äh, riikide ja rahvusriikide Euroopast Euroopa Liitu, mis elab internetiajastul. loomulikult me peame endalt küsima, mis asi oli tegelikult Prantsuse revolutsioon, valgustus, mis, mida kujutavad endast inimõigused Euroopa Liidus me peame endale andma selgelt aru, et Euroopa Liidu kõrged ideed on võimalik praktikas ellu viia, neid on võimalik tõelisuseks muuta, et meil on võimalik äh, kooskõlastatult arendada nii äh, tõmbekeskusi kui ka äärealasid, pakkuda inimestele võimalusi Äh, äh, vabaks arenguks ja ainult sel juhul suudame me ka kriisi tingimustes astuda vastu ähm, Euroopa vastastele, äh, kes on endale saanud väga palju sõnaõigust ja kelle mõtteavalduste laienemist ei tohiks me tegelikult lubada. me ei tohi lubada et tegemist oleks võõrviha, natsionalistlik, eh, natsionaalsotsialistlike või fašistlike ideede levikuga. jah, inimesed Euroopas on nii mõneski küsimuses teatud määral, muuhulgas ka majandusarengu eh, osas pettunud, kuid me peame eh, leidma tagasitee põhiideed Euroopa Liidu lätete juurde, et neist lähtudes suuta nii eh, meestele kui ka eh, naistele parem tulevik, sest ilma naisteta ja ainuüksi meeste toel ei suuda me lõplikult kriisist välja tulla, ei suuda kujundada olukorda, kus eh, me tänasel päeval peame rääkima majanduskriisi kõrval ka väärtuste kriisist ja ka identiteedikriisist Euroopa Liidus me peame rahvusriikide tasandil otsustuskeskustes jõudma nii kaugele, et naistel on täielik sõnaõigus, et naisi ka Euroopa Parlamenti valitakse ja see on oluline kogu Euroopa seisukohalt, eeskätt pärast neid kriisist räsitud aastaid. ja ma väga loodan, et Euroopa Parlamendi koosseisu kuulub pärast valimisi senisest rohkem naisi, sest Euroopa Parlament on ju tegelikult Euroopa väärtuste kandja ja kaitsja. ja nüüd ma tuleksin siis äh, lõpetuseks selle juurde, et kinnitan teile, et olen Euroopa tuleviku osas optimistlik Äh, on ka neid, kes väidavad, et Euroopa elab, Euroopa Liit elab üle viimaseid hingetõmbeid. mina nii ei arva, seetõttu me peame keskenduma sellele, et inimeste vaba areng oleks äh, tagatud, et inimesed saaksid liikuda, et kaubad saaksid liikuda, et me areneksime tervikuna ka majanduslikus mõttes ma äh, jõuan nüüd järjekordselt lõpule, tahan tänada selle eest, et mind tänaseks on siia esinema kutsutud, suur aitäh! aitäh ja lähen nüüd rootsi keele peale üle. Eh, eh, suur aitäh nende sissejuhatavate sõnade eest. ma tean, et on terve hulk parlamendiliikmeid ma tean, et on terve hulk äh, parlamendiliikmeid, kes tahaks teile küsimusi esitada, kuid enne kui ma neile sõna annan, tuleksin tagasi terve hulga hu öö, äh, oluliste teemade juurde, mida te mainisite. kaks tuhat kakskümmend strateegia ja tööhõive eesmärgid. kakskümmend viis protsenti, see on teema, mida see komisjon on arutanud mitmetel kordadel ja me oleme peaaegu selle numbrini jõudnud meeste suhtes, naiste puhul mitte nii väga. naised on pigem majanduslikult sõltuvad, seetõttu nagu öeldud, me peame vaatama, kuidas see võiks areneda ja me mõtleme selle peale, kuidas on hoolduse võimalused, millised on tervishoiuteenused, sotsiaalteenused, sest äh, võib olla väga keeruline pääseda tööjõuturule. ning võidakse muutuda majanduslikult sõltumatuks, aga kui te majanduslikult äh, sõltumatu ei ole, siis te ei saa olulisi otsuseid oma elu üle teha. Need on olulised asjad, nagu te mainisite. teine asi, mida te mainisite, mis on siin päris tähtis, on nimelt see, et tegelikult ei ole võrdsus iialgi kulu, nagu te ütlesite. kui te tahaksite saavutada võrdsust, siis te peate mõtlema ühiskonna arengu peale Are,. ühiskonda tuleb arendada õiges suunas. ja see ei ole enam mingisugune rida eelarves, vaid asi, mille poole areneda. kuid kui ühiskonda arendatakse, liigub ta õiges suunas, siis see on pigem tulu äh, aprillis tuleb üks konverents ja meil on väga hea meel, et viiendal märtsil toimub nõukogu konverents, kus Annemi tutvustab väga suurt äh, uuringut, kus uuriti kümme tuhat naist ja selle uurimuse tulemused vaatavad tervet hulka neid, nendest olulistest teemadest, mida me siin komisjonis arutame. olles nüüd lühidalt seda kommenteerinud siis annan sõna teistele, proua Pastus. aitäh. kõigepealt eh, tervitan Kreekat kui eesistujariiki. me soovime Kreekale eesistumise perioodi kuueks kuuks palju edu. ma tahaksin teid, proua Kolja, tänada selle eest, et Kreeka tööprogramm eh, leidis praegu siin tutvustamist järgmiseks kuueks kuuks, see puudutab nii mõneski osas ka meie komisjoni tööd. loomulikult eh, tõusetub kohe küsimus pere- ja tööelu ühitamisest. loomulikult on tegemist küsimusega, mille puhul on tarvis ka edu saavutada. Need edusammud on väga vajalikud selleks, et oleks tagatud meeste ja naiste võrdõiguslikkus ühiskonnas kõikidel tasanditel. tahaksin meeleldi teada, kuidas saab Kreeka kui eesistuja riik mõjutada liikmesriikide koostööd digitaalse koostöö vallas kuidas saab naisi kaasata digitaalsesse majandusse ja kuidas seda kõike saab ühitada nii, et töö ja pereelu oleksid omavahel terves kooskõlas. kui me räägime aga Lõuna-Euroopast ja, ja käimasolevast finants- ja majanduskriisist, tööhõivekriisist, siis neile kriisidele mõeldes äh, tekivad naistele täiendavad ohud ja raskused, suureneb naiste vastane vägivald ja silmas pidades selle vägivalla ulatust tahaksin teada kas Kreeka eh, kui eesistujariik teab, et on tekkinud uued vägivallaliigid, muuhulgas ka eh, internetiavarustel, eh, eeskätt isegi vanemate, eakamate naiste vastu, kes elavad näiteks hooldekodudes või perekondades, kus on majanduskriisi tõttu probleeme. tahaksin viidata teile sellelegi et nii nagu ka parlamendis on viidatud sellele, on oluline, et äriettevõtete juhatuses oleks võrdselt esitatud naisi ja mehi. selles osas on parlament püüdnud jõuliselt sõna võtta, parlament on arutanud seda oma täiskogul ja eh, parlament leiab, et suurettevõtete eh, juhatustes peaksid naised ja mehed olema võrdselt esindatud kuidas me saaksime tegutseda nii, et äh, selline eesmärk, mille oleme püstitanud, oleks tõepoolest realistlik, me teame, et selles osas on tegelikult nõukogul suurepärane ettevalmistusplaan meie poolt tehtud, me oleme käinud, andnud oma tegevussuunad ja nüüd ma tõesti tahaksin teada, kas Kreeka eesistumise perioodil kavatseb astuda samme selleks, et nõukogud mõjutada, selleks, et vastu võetud otsus tõepoolest ka rakendamist leiaks ma öö, äh, olen kuulnud, et teie kui peasekretär seda ideed öö, äh, toetate. nüüd, kui tulla selle juurde, et peagi seisavad ees Euroopa Parlamenti valimised, siis ma tõepoolest tahaksin rõhutada, et on oluline näidata Euroopa Liidu äh, rahvastele, et Euroopa Parlament tõepoolest toetab äh, meeste ja naiste võrdõiguslikkust tegelikkuses ja vot need on need küsimused, mida tahtsin teile esitada Now the floor goes to Mrs Gurmai, please. aitäh, proua Gurmai, palun. suur aitäh teie sügava veendumuse ees selle äärmiselt olulise teema suhtes. ja loomulikult on väga-väga tähtis luua ja kaasata inimesi, nagu teie seda olete. ja samavõrd on oluline vahetada arvamust uue eesistujamaaga, selleks et meie saaksime oma töötsükli lõpetada kaheksateistkümnendal aprillil ja kui ma, äh, kui me tervet äh, sessiooni ei tööta, tervet istungjärku ei tööta, siis on tähtis teha töö kiiremini lihtsalt ära. mulle vabaldas äh, väga muljet teie eesistumise programm, eriti mis puutub soolist võrdõiguslikkust, tähtis on see, et eesistuja tunnistab sots-, seksuaal-, soolist võrdõiguslikkust mitte ainult demokraatia mõttes, vaid ka majandusarengu äh, mõttes. ma väga hindan seda, et te rääkisite ka tähelepanust, äh, mis naistel on majanduses, hea meel on kuulda ka teie koostööd Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudiga minu arvates on see väga-väga tähtis, eriti selle aasta vahearuande suhtes, kaks tuhat kakskümmend strateegia suhtes, aga nagu te isegi mainisite, meil on äh, korrektne eesmärk nii naiste kui meeste suhtes, kuid kaks tuhat kakskümmend strateegias oli meil vaid üks number, seitsekümmend viis protsenti, kuid seitsekümmend viis protsenti meestest on juba selle saavutanud, see tähendab, et me ei jõudnud kuuekümne, kuuekümne kahe protsendini naiste puhul tihti on meil puudu äh, konkreetsest järelkontrollist soolise võrdõiguslikkuse puhul, aga nüüd on aeg liikuda edasi, nagu ma ütlesin enne, kui me tahame täita neid lubadusi, mis me andsime aastal kaks tuhat kümme. meil on vaja ka täpsemaid indikaatoreid ja tõhusamat äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, et sooline võrdõiguslikkus võiks anda olulist lisaväärtust. täna hommikul rääkisime soolise võrdõiguslikkuse instituudist, tema rollist. ka meie komisjonis ma loodan, et kõrgetasemele konverents naistevastase vägivalla äh, vastu, mida te mainisite, toob kaasa õigeid äh, kokkuleppeid ja lubadusi, sest see on see, mida me väga vajame, ja samuti esialgsed otsused, mis puudutavad naiste majanduslikke õigusi, mida tuleks vastu võtta EPSO nõukogus juunis. ma väga loodan, et teil on võimalik saavutada seda, saavutada siin olulisi tulemusi, mitte ainult jääda soovide juurde, sest need on kõik väga tähtsad teemad. loomulikult oleksime väga-väga huvitatud ja tahaksin siin äh, jätkata oma kolleegi äh, sõnavõttu, mis puudutab teie seisukohti võrdsete võimaluste direktiivi suhtes ja raportööri De Gratsat, ma väga vabandan, et äh, ei saa siin kauem olla, aga loomulikult edastame selle sõnumi, et see on teema, mis on tähtis mõlema poole peale sest kõik näitajad näitavad, et kui meil on rohkem inimesi nõukogudes, siis on kasumid suuremad, kriis pole olnud kerge kellelegi. minu viimane äh, kommentaar, väga kardan seda, et ma olen kreeklane äh, rohkem kui kuuskümmend protsenti noortest tööt-, äh, töötutest on äh, noored, noored leiavad, et neil ei ole rolli Euroopas, uues Euroopas, nii et me peame selgelt siin lubadusi andma. kuulates teie peaministrit plenaardebatil, usun ma, et te suudate äh, luua plaani, kuidas ellu jäädu, nii et me kutsume üles teid toetama, meil on vaja see Euroopa säilitada, aitäh! Thanks, uh, next is uh,. aitäh, järgmisena proua Kornelissen, palun. aitäh, esimees ja aitäh ministrile, et te siin olete. mul on mõned küsimused. proua Pastos juba mainis äh, naiste osalust ettevõtete juhtkondades Äh, Saksamaal on nüüd oas koalitsioonivalitsus ja loodetavasti seoses sellega ka mõned võimalused avanevad, et mõned teemad jällegi edasi liiguvad, mis siiani toppama on jäänud. ma tean, et Prantsusmaa ja Itaalia on teinud nõukogus ettepaneku äh, mis on alternatiiv äh, võimaldamaks siis saada rohkemate riikide toetust läbirääkimismandaadile mina tahaksin teada, mida Kreeka eesistujamaana teeb selleks, et et Saksamaa äh, blokeerijast toetajaks muuta. Äh, kas äh, te teete mõne alternatiivse ettepaneku, mis võib-olla tugineb Prantsusmaa omale ja aitaks siis kaasata ka Saksamaa ja veel ühe riigi, sest nii palju on meil just vaja? Eh, siis äh, raseduspuhkuse direktiiv, Iirimaa eesistujana üritas seal edusamme teha. näib, et asjad on natukene liikunud äh, nii nõukogu poole pealt kui ka meie poole pealt, sest meie oleme algusest peale öelnud, et jah, me oleme valmis kompromissideks äh,. selleks me üleüldse kolmepoolsetele kohtumistele lähemegi. aga Äh, me peame mingi kompromissi välja töötama. Iirimaa eesistujana tegutsesin menetluslikult üsna veidralt ja lõppkokkuvõttes äh, asi kukkuski sellepärast läbi, et see oli menetlusliku poole pealt väga veider. kas Kreeka eesistujamaana üritab sellega ka tegeleda ja võib-olla pisut varem kui kahel viimasel nädalal eesistumise ajast, nagu iirlased seda tegid? ja siis veel diskrimineerimise vastane direktiiv, see on horisontaalne direktiiv. kas Kreeka eesistujana ei vaataks, et äh, võib-olla Saksamaa uus koalitsioon tähendab seda, et Saksamaa enam ei blokeeri seda direktiivi? ning viimane küsimus, äh, Troika programm praegu hinnatakse Neid ei hinnata mitte niivõrd selle põhjal, kuivõrd nad on mõjutanud soolist võrdõiguslikkust, kuigi mina isiklikult usun, et nad on seda ka väga tugevalt mõjutanud. vaesus, pensionid, tervishoid, avaliku sektori kulutuste kärped ma arvan, et Kreeka eesistujamaana on väga, väga õige riik hoolitsema selle eest, et ka sooline võidurõiguslikkus oleks kallatud. aitäh ja proua Bauer, järgmisena palun, teil on sõna aitäh. vabandan, et ma alguses natuke hiljaks jäin, sest mul on kolme komisjoni kohtumised samal ajal nagu ikka. ja ei ole võimalik kõikjale jõuda see, mida te ütlesite, oli tõesti väga huvitav. Like my ma tahaksin äh, äh, ka esitada ühe küsimuse lisaks nendele, mida siin juba mainiti. nii palju, kui mina tean, on meie esmane prioriteet õigusloome. Te teate, et äh, nõukogus on vastuseis paljudele õigusaktidele väga tugev, näiteks Äh, blokeeritakse siis äh, seda õigusakti, mis puudutab naiste osalust ettevõtete juhatuses. Äh, milline on teie lähenemine, kuidas teie plaanite sellele küsimusele läheneda, kuidas teie asju näete? kas on võimalik selle teemaga teie eesistumise ajal ühele poole saada või ei? teine küsimus. me kõik teame, et see aasta on kuulutatud töö ja pereelu ühendamise aastaks. nii palju, kui mina olen kuulnud, kavatsete te sellel teemal korraldada vähemalt ühe konverentsi. ja tahaksin küsida veel, et kas peale selle konverentsi on teil plaan ka Barcelona sihtmärkidega tegeleda, need puudutavad pere- ja tööelu äh, kokkusobitamise tingimusi. Teie eesistumine on suhteliselt lühikene. Te ütlesite, et te korraldate liikmesriigi tasandil äh, mitmeid kampaaniaid selleks, et äh, Äh, tuua rohkem naisi Euroopa Parlamenti, tahaksin küsida, et kas teil on plaanis midagi sarnast ka äh, Euroopa tasandil? aitäh! aitäh! ja järgmisena proua Morvai. Thank you very much! aitäh! ma pean ütlema, et ma olen üsna pettunud te olete naine Kreekast. mina arvasin, et, et te räägite kõigi nende rõhutud naiste nimel, kes äh, kohutavalt kannatavad äh, nende väga, väga ebaõiglaste säästumeetmete eest, otsuste eest, mis langetati äh, nii Euroopa Liidu raames äh, kui ka troika tasandil teie suguvõed kodus kannatavad kohutavalt ja minu suguvõed minu kodumaal Ungaris kannatavad ka. mina lootsin, et teie kõnelete Euroopa Liidu teisejärguliste kodanike nimel, see tähendab Kreeka, Portugali, endise, endiste kommunistlike riikide nimel, kus äh, naised on äh, kahekordselt ebasoodsas olukorras, kõigepealt sellepärast, et nad on naised ja teiseks sellepärast, et nad on äh, pärit ebasoodsas olukorras olevatest Euroopa Liidu riikidest. ma üritan aru saada sellest, et te ülistate Euroopa Liitu, kuigi mina isiklikult äh, kuulun sellesse äh, äh, üha laienevasse euroskeptikute rühma aga ma üritan olla avatud teie argumentidele, aga ma pean ütlema, et ähm, ma ei saanud teie sõnavõtust väga hästi aru, te tulete riigist kus, kus kuuskümmend protsenti noortest on töötud, ma olen täiesti kindlad, et paljud naised kannatavad tööpuuduse all. Nad on ise töötud, nad on emad, kes Äh, kannatavad, äh, kuna nende lapsed äh, lähevad Kreekast ära ja saavad suhelda ainult Skype'i teel. rääkige meile palun natukene rohkem, kuidas need majanduslikud piirangud on mõjutanud naiste olukorda teie riigis ja võib-olla räägiksite rohkem, mida teie eesistujana kavatsete teha selleks, et selle vaesuses elavate naiste probleemiga tegeleda, naiste tööpuudusega ning äh, kriisi tagajärgedega ning miks te arvate, et Euroopa Liidu tugevnemine, äh, poliitiliseks liiduks muutumine Äh, käib käsikäes naiste võrdõiguslikkusega, me oleme ju tunnistajaks olnud hoopis vastupidisele. kuidas äh, võrdlete näiteks naise olukorda Norras naise olukorraga Kreekas, äh, Norra ei ole Euroopa Liidu liige, aga ma ei usu, et nad nii väga palju kannatavad. They go hand in hand uh,, European Union. Euroopa Liit ja sooline võrdõiguslikkus, kuidas need asjad omavahel kokku sobivad? võtke palun oma eesistumise ajal midagi ette naiste vaesuse küsimuses, palun. aitäh ja nüüd annan proua Kolljale võimaluse nendele küsimustele vastata, palun, teil on sõna. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τη τελευταία ερώτηση ma alustaksin ehk kõige viimasest küsimusest. ma tulin siia Euroopa Parlamenti ja nägin äh, seda esmakordselt Euroopa kodaniku silmadega. ja ma püüan alati äh, töötada positiivses suunas rahvaste heaolu nimel, aga praktika on näinud, et pärast tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksanda aasta Berliini müüri langemist kõik need riigid, mis varem kuulusid idablokki, püüdlesid selle poole, et saada Euroopa Liidu liikmeks ja minu arvates näitab see nii mõndagi äh, Äh, sugugi ei saa öelda, et nendes vanades liikmesriikides poleks olnud vigu või tegematajätmisi, me mööname neid. aga äh, ja me peame möönma ka seda, et euro, äh, euro sünnitamisel oli sünnitusabi vigu. aga see ei võta Euroopalt tema majanduslikku ja finantskaalu. me kuulume Euroopa Liitu ja me peaksime püüdma parandama parandada neid vigu, mis on tehtud arengu käigus, Euroopa Liit peab olema suuteline öö, äh, tegelikult endale sõnaselgelt meenutama neid väärtusi, mille nimel ühendat-, ühineti ja seda peavad tegema nii suured kui väikesed riigid. Kreeka on teinud äh, äh, Euroopa Liitu kuuldudes nii mõnda, nii mõndagi nii majanduslikult kui ka poliitiliselt. võib-olla kõike seda ei saa pidada tohutuks progressiks, aga ma leian, et me tänasel päeval siiski anname naistele nende õiglase koha ühiskonnas ja ma leian, et Kreeka on jõudnud nii kaugele tänu sellele, et me oleme Euroopa Liidu liikmed. Äh, Kreeka eesistujariigina äh, soovib jätta eksimused ja vead minevikku, eeskätt kõik selle minevikku öö, ähm, Äh, äh, mis tõid kaasa negatiivsed arengud ja vaadata positiivselt tulevikku. nüüd ma siis tahaksin vastata teistele küsimustele, mis mulle esitati. kõigepealt äh, see, mis puudutab diskrimineerimisvastast direktiivi. ma arvan, et homme ka vastav minister tutvustab diskrimineerimisvastast programmi me loomulikult tegeleme selle teemaga iseäranis selle direktiivi artikliga kaks, kus sätestatakse diskrimineerimisvalla mõisted. selle teemaga tegeleb sotsiaalküsimuste komisjon ja meie jälgime nende küsimuste edasist arengut nüüd, mis puudutab emadust, siis mina kui naine olen loomulikult niisuguse meetmega nõus. minu kodumaal on see suhteliselt keeruline, sest me oleme ju kohustatud eh, tegutsema troika ettekirjutustest lähtuvalt. Te teate ju väga hästi, et on jõude, kes näevad arenguid teistsugusena, loomulikult püüame me seda teemat endiselt päevakorras hoida, seda sahtlist välja võtta, ent me peame siiski ka öö, kaaluma seda, mida me saame teha ka praeguse konjunktuuri tingimustes võib-olla ei ole tegemist aga kõige õigema ajahetkega, et sellele teemale väärilist tähelepanu osutada. mis puudutab kriisi, ma leian, et ma rääkisin sellest ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ma võin äh, väljendada siinkohal täiendavalt oma isiklikku arvamust. ma leian, et Euroopa peab tingimata asendama poliitika keskmesse inimese. poliitika on suunatud solidaarsusele, rahule Eh, ja inimeste vahel selle koos eksisteerimisele, aga jutt on ikkagi inimesest, kes peab olema ja tähelepanu keskmes. mis aga puudutab töö ja pereelu ühitamise, ühitamist ja digitaalmajandust, siis ma leian, et midagi uut mul selles osas selles mõttes öelda ei ole, et igaüks teist teab, et kui kellelgi Äh, kellel on lapsed, ta peab nende eest hoolitsema, ta peab äh, hoolitsema selle eest, et lapsed saaksid normaalselt kasvatatud, aga samas äh, hoolitsenud ära kõik need, taganud kõigi küsimuste lahenduse, mis puudutab perekonda, peavad nad käima tööl ja seetõttu rakendatakse, pannakse neile kahekordne koormus ja töö ja pereelu ühitamine pole naiste jaoks sugugi lihtne, väga sageli ei ole see lihtne. mis puudutab äh, naistevastast vägivalda, siis nagu ma juba ütlesin, viiendal märtsil tutvustame me ohvra uurimust, mille on läbi viinud Euroopa Inimõiguste Instituut asukohaga Brüsselis. ta ja ma leian, et tahaksin ka teid kõiki kutsuda, kui me pärast uurimuse tutvustamist seitsmenda märtsi jätkuüritusel käsitleme naistevastast vägivalda kui väga tõsist teemat, sest on ju teada, et naistevastane vägivald on e-, see asi, mida esineb kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. me peame kahjuks selle tege-, teemaga alailma tegelema, sest me ei ole suutnud seda teemat päevakorrast maha võtta meil on tarvis äh, rakendada meetmeid, mis on suunatud eeskätt naistevastale vägivallale, aga me ei tohi unustada, et vägivalda esineb ka meeste vastu ja ka mehed osutuvad sageli ohvriteks ja me ei tohi seda äh, kahe silma vahele jätta kõikide nende initsiatiivide ja meetmete puhul püüab Kreeka kui eesistujariik hõlmata ühiskonda kui tervikut, me peame arvestama, et vägivald on näiteks midagi niisugust, mis puudutab nii meesi kui ka naisi. kui teil oleks veidi veel aega, siis ma tahaksin teile jutustada teile seda, milline on meie Kreeka praktika. on majutuskeskused, äh, hospiitsid äh, või, või varjupaigad naistele ja lastele, kes kannatavad vägivalla all oleme pannud äh, tööle ka hotline'i, äh, mis töötab kakskümmend neli seitse ja on mõeldud naistele. see on see tuhat äh, üheksasada viis numbriga hotline, mis töötab Kreekas, nii kreeka kui inglise keeles. sinna on jõudnud juba kaksteist tuhat kõnet see võib tunduda imeväike, kuid me oleme väike riik, kus on vaid üksteist miljonit eh, elanikku. see väike number loomulikult ei kajasta reaalseid numbreid. on palju naisi, kes ei ole piisavalt julged, et eh, mõista hukka nende vastu suunatud vägivalda ehk me tahame neid naisi esile tõsta, mõista hukka vägivalla, vaidlustada stigma. me räägime uuest kultuurist, uuest lähenemisest. see loomulikult on teema, mis paneb muretsema kõiki Euroopa äh, riike. ja siin jõuame tagasi minu presentatsiooni poliitilise osa juurde, Euroopa. Euroopa, mis põhineb demokraatlikel põhimõtetel Kreeka Rooma äh, valgustusajastul peab leidma lahenduse naistevastase vägivalla probleemile. on vastuvõetamatu, et tänase päeva Euroopa ei ole sellele lahendust ikka veel leidnud. see toob mind veel ühe väga olulise teema juurde ma olen ka natukene mures naise ja inimesena. ja muretsema paneb mind teema naised ja ettevõtete juhtkonnad. käivad läbirääkimised direktiivi projekti üle ja see tundub olevat väga-väga kerelikult. Äh, proua Kratist on sellest informeeritud ka peaministrit. Kreeka eesmärgiks on viia see dokument, teha see dokument valmis enne oma mandaadi lõppu, kuid uurides seda teemat põhjalikumalt, siis kardan, et siin on terve hulk selliseid lahtisi küsimusi, kvootide küsimus ja nii edasi. see mõjutab ettevõtlusalast seadusandlust, äh, ajal, kus ettevõtetel on juba praegu palju probleeme me tahame anda oma parimat, töötame Itaalia ja Prantsuse ettepaneku kallal, töötame selle ühisettepanekuga. ja selles mõttes oleme siin kahepoolsetes läbirääkimistes liikmesmaadega, kes on võtnud negatiivse hoiaku selle direktiivi projekti suhtes. mõned kahepoolsed kontaktid on juba sõlmitud, seda siis alalise esinduse tasandil Brüsselis liikmesmaadega ja loomulikult ka Euroopa institutsioonidega. me püüame aru saada erinevate liikmesmaade seisukohtadest, Prantsuse ja Itaalia seisukoha suhtes, et aru saada, äh, kas ja kuidas on nemad valmis äh, edasi liikuma. seetõttu töö alles käib Äh, püüame üle saada raskustest teatud liikmesmaades ning arvestades võimalikku muutust Saksamaal selle teema suhtes. naiste osalemine, naise osalemine äh, Saksamaa Keskpanga juhatuses on loomulikult väga positiivne samm. Saksamaa on tähtis riik ta on, on, on andnud tohutu suure panuse eh, nii Euroopa tsivilisatsiooni kui ka mujale. kolmandat korda on Saksamaal naiskantsler. kui teeme kõik koostööd, siis usun, et tulemus saab olema positiivne. loomulikult peame selle, siin tegema oma kodutöö ära edasiminek ja parendused on võimalikud nii selle direktiivi suhtes, proportsionaalsuse mõttes ja subsidiaarsust arvestades. meil on valikukriteeriumid, äh, sanktsioonid nõuete mittetäitmise eest, kõik need asjad on alles lahtised samuti peame selgitama ja kirjeldama nii täpselt kui võimalik täitmise kontseptsiooni. nagu ma ütlesin, Kreeka eesistumise aeg saab olema positiivne selle direktiivi projekti vastuvõtmise suhtes ning arvestame loomulikult erinevaid arvamusi ja riiklikke eripärasid jätkame tööd Euroopa Komisjoniga ning lootkem, et saavutame parima võimaliku tulemuse, aitäh! suur aitäh, suur aitäh! et te siia tulite, võtsite selle aja, tegite selle ettekande ning rääkisite oma programmist, sellest, mida kavatsete teha. me väga hindame seda ning loomulikult soova, soovime teile väga head eesistumisaega, edukat ja isegi kui meie lõpetame oma äh, ametiaja, siis loomulikult loodame, et mingit koostööd me siis loomulikult saame ikkagi teha. see saab muidugi olema problemaatiline, sellepärast meil tuleb siin valimise perioodi, mis iganes, aga nii palju kui võimalik, püüame teid toetada. suur aitäh, et te tulite. suur aitäh. suur aitäh teile tähelepanu eest aitäh tähelepanu eest. ma loodan, et sellest saab edukas koostööd. me ei saa endale lubada läbikukkumist, lootes loomulikult, et me töötame kõik samas suunas, aitäh! okei okay,, too fortsätter vi eh, sammanträdet och eh, punkt. niisiis, nüüd jätkame oma koosolekut. Eh, üheteistkümnes päevakorrapunkt on esimehe teadaanded koordinaatorite koosoleku kohta. Te leiate saate eh, nimekirja nendest teadaannetest oma laual ja kui keegi selle vastu ei ole, siis loeme need vastuvõetuks, kanname ka protokolli ning meie tänane viimane päevakorrapunkt on eh, Euroopa Soolise eh, Võrdõiguslikkuse Instituudi ekspertide foorum. nagu te teate, määrab Euroopa Parlament sinna foorumisse esindajaid selleks, et äh, saada tagasisidet, kutsume me eksperte ka äh, regulaarselt siia, et nad meile räägiksid, mis toimub, mis on hästi, mis võiks olla paremini. tegemist on väga olulise ühendusega meie komisjoni ja soolise võrdõiguslikkuse instituudi vahel. mul on väga hea meel, et te saite täna siia tulla. kahjuks on meil aega väga vähe, aga Äh, küll me selle probleemi ka lahendame. Äh, niisiis tahaksin tervitada proua Villemin Ruigrokki ja proua Laura Alibrandi Maratuud äh, ja loodetavasti õnnestub meil täna ka pidada teiega dialoogi, aga nüüd on teil siis sõna. Maybe yes, thank you, dank u wel eh, voorzitter. aitäh ma kavatsen kõnelda hollandi keeles. te praten. Twee jaar geleden was ik hier ook. aitäh, kaks aastat tagasi ma juba käisin siin ja informeerisin asjade seisust soolise võrdõiguslikkuse instituudis. toona oli küsimus õhus, et kas mind uuesti nimetatakse ametisse või mitte. jah toona oli see veidi kriitiline olukord ka selles mõttes, et Foorumi liikmed mind ka veidi manitsesid, aga asi oli nii, oli läinud nii, siiski nii kriitiliseks, mind tõepoolest valiti ametisse tagasi Äh, asi oli selles mõttes ka kriitiline, et terve rea liikmesriike kutsus mind esindama, esinema konverentsidele, nad tahtsid kuulda minu arvamust ja tänu sellele õnnestus mul kindlaks teha, et väga paljud inimesed järgisid äh, kogu arutelu neti teel. see oli tõesti väga meeldiv, sest just äh, ka siin kõrges kojas äh, on ju asju nii, et naiste olukord, naiste võrdõiguslikkus, sooline võrdõiguslikkus äh, on olulise tähtsusega. Äh, ma ei leia, et asjad oleks läinud kõik võib-olla nii nagu taht-, oleksin tahtnud, aga ma tuleksin tagasi nende küsimuste juurde, mida ma ka kaks aastat tagasi juba tõstatasin ja näidata, kas me oleme teatud küsimustes edasi liikunud. soolise võrdõiguslikkuse instituudi ülesandeks Äh, on väga laiaulatuslik tegevusväli ja me kuulasime siin ka praegu eesistujariigi äh, märkusi, kes viitas sellele, et teatud asjad äh, ei ole küll lahenenud, kuid nad on, nende tähtsus ühiskonnas on tõusnud. on väga palju ja hästi, hästi kasutatavaid materjali avaldatud publikatsioone, tegutsevad teabekeskused andmetele on tagatud äh, hea juurdepääs ja need puudutavad erinevaid eluvaldkondi erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. mis puudutab avaldatud publikatsioone, siis neid saab loomulikult alati paremaks muuta. kõigepealt peab olema äh, koordinatsioon, koostöö äh, senisest parem nii instituudi, komisjoni kui ka parlamendi vahel, ma leian, et väga palju äh, tegevusi kattuvad ja seetõttu ma tõepoolest tahtsin ka tingimata teie ees täna esineda ja sellele viidata. mis puudutab soolise võrdusõiguse instituudi rolli äh, nende vastuvõetud dokumentide elluviimisel, jah, EIGE saab tegutseda loomulikult oma mandaadi raames, me ei saa teha kõike kuid ma arvan, et me peaksime siiski saavutama senisest enamat. jah, loomulikult peab meil olema ka oma arvamus ja oma seisukoht, kuid Euroopa Liidu e, instituudina saame me ju ka Euroopa Liidu seisukohti levitada ja seda tuleks teha nii, et soolise võrdõiguslikkuse instituudi tegevuse tagajärjel oleks tõepoolest võrdõiguslikkus äh, tagatud ja need tulemused oleksid nähtavad kogu Euroopa Liidu piires. aga loomulikult tekib küsimus, kuidas seda saavutada, kas poliitiliste avaldustega, kas sooline võrdõiguslikkus on siis ainult poliitiline küsimus või sotsiaalne küsimus ja ma leian, et äh, siinkohal on äh, soolise võrdõiguslikkuse instituudi töö põhjal võimalik tehtud ana-, analüüsida ja teha järeldusi, mida on saavutatud soolise võrdõiguslikkuse raames. loomulikult me kasutame kogu Euroopa Liidu eksperte, kuid ka see, mis oli päevakorral kaks aastat tagasi, see on päevakorras ja oluline ka täna. see puudutab ekspertide töö kvaliteeti, ekspertide leidmist. kui me räägime instituudi publikatsioonidest, komisjoni avaldatust siis ei tule kuidagi alati selgelt välja, milline on tegelik ekspertide panus, keda me oma töösse kaasame. on oluline ka just mitte ainult see, mida kirja pannakse, vaid see, mis ütlemata jäetakse. kahe nädala eest esitati mulle raport või kokkuvõte seminarist, mille meie instituut korraldas, see puudutas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist Eh, selle koostasid sõltumatud eksperdid ja seal on kirjas ja, ja see on sõltumatute ekspertide arvamus, kuid see ei kajasta tegelikult vältimatult meie instituudi seisukohti. kui me räägime meie instituudi dokumendikeskusest siis eh, õnnestus meil see dokumendi uurimiskeskus toime, toimima saada tänu sellele, et tegime erinevate uurimiskeskustega koostööd ja me väga püüdsime e, teavet koguda, aga see ei olnud tegelikult e, üldse nii väga lihtne ja selle juures ei tulnud siiski tegelikult ilmsiks see, milline on see meie instituudi lisandväärtus, mille me panustame soolise võrdõiguslikkuse arendamisse ma leian, et selles osas on meil nii mõndagi olulist vaja veel ära teha. möödunud aastasel konverentsil jäi mulle mulje, et arutelu jäi ebapiisavaks, muudkui aga esinesid kutsutud külalised ja väga paljud konverentsil viibinud ei jälginudki üldse konverentsi käiku saal, ümarlaud, kümme, kaksteist inimest ümber laua ja siis püstitati samasuguseid teemasid ja küsimusi kõikide nende arutelulaudade taga ja kokkuvõttes ei suubunud arutelu käik sugugi lõppjäreldustesse. ja nii unustatakse kokkuvõtete tegemisel ära see, mis tegelikult oli sellise konverentsi tegelik väärtus ma leian, et seepärast peaks tulevikus meie instituut kiirendama äh, järeldusi, äh, järelduste avaldamist, mis niisuguste ürituste käigus välja töötatakse või milleni jõutakse. kui me räägime eh, soolise võrdõiguslikkuse instrumendi indeksist, siis ma leian, et see on väga hea instrument, ma loodan, et te olete minuga samal arvamusel. me katsetame seda indeksi teemat arendada ka liikmesriikide ekspertidega, selleks, et täpsemalt välja selgitada, mida me selle indeksiga tõepoolest mõõta soovime mida peab meile see strateegiline instrument andma selleks, et edendada äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist. ma leian, et äh, Euroopa Komisjon peaks täpsemini siiski käsitlema meie instituudi volitusi ja ülesandeid, äh, mõistmaks paremini, milleks me oleme ellu kutsutud. ja ma leian, et meie äh, instituudi mandaati tuleks laiendada ja süvendada selleks, et me saaksime oma tööd tõhusamalt teha. oma varasemas kutsetöös koostasime alati ka mitmeaastaseid tegevusplaane, kui ja siis meil oli ka alati säärane kolmekümne protsendine varu selleks, et reageerida kujunenud olukorrale operatiivselt, aga nüüd meie käest nõuti kiiremas korras näiteks äh, analüüsi ja uurimusi, milline on majanduskriisi tagajärg äh, soolisele võrdõiguslikkusele kui eh, me ei olnud selleks üldse vahendeid ette nähtud ja, ja küll, kui meie instituut oleks suutnud prognoosida, et säärane kriis üldse puhkeb, siis me oleksime saanud programm eh, juba kavandada niisuguste uurimuste läbiviimist, aga nüüd küsitakse meie käest ilma selleks vahendeid eraldamata selliseid analüüse ja tahetakse meiepoolset analüüsi, see on väga keeruline, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna proua Ali Branti Maratuule palun, aitäh äh, tahaksin tänada teie komisjoni selle eest, et mind nimetati Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi äh, äh, ekspertide foorumi asendusliikmeks, see on väga suur au, mind määrati ametisse kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobris ja alles möödunud aasta septembris ma siis esimest korda osalesin ka ekspertfoorumi töös, nii et, et ma olen uustulnukas ja tahaksin jagada teiega mõningaid mõtteid siis, eh, mida sellel konkreetsel kohtumisel arutati. esimene kord eh, on eh, võib-olla väga raske täit ettekujutust saada sellest, kuidas see instituut täpselt toimib ja milline on tema lisandväärtus minu kolleegil on pikaajaline kogemus juba, äh, tema on seal juba kaua olnud. viimasel ekspertide foorumi kohtumisel Äh, see kohtumine toimus siis uues hoones, mis on samuti vägi, väga oluline, see asub siis Vilniuse kesklinnas ja see instituut jagab siis hoonet Euroopa Parlamendi infobüroo ja Euroopa Komisjoni esindusega. Äh, pärast seda, kui anti ülevaade viimastest arengutest, äh, kõnelesid liikmesriikide delegaadid ja e-, institutsioonide esindajad siis äh, viimastest arengutest ja siis keskendusid arutelud kahele peamisele teemale. üks nendest oli siis soopõhine vägivald, vägivald naiste vastu Euroopas ja soolise võrdõiguslikkuse instituudi ekspert Jurgita Perkuriene tutvustas äh, siis uuringut, mis oli läbi viidud Neid äh, uuringuid äh, viidi läbi siis ajavahemikul kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist Äh, instituut on siis selle ajavahemiku jooksul välja töötanud väga palju algatusi, on äh, läbi viinud uuringuid, koostanud raporteid, kasutanud ära siis olemasolevaid andmeid, vahetanud kogemusi, töötanud välja metodoloogiat ja kõik need käsitlevad siis äh, soolise vägivalla erinevaid vorme, vägistamine, perevägivald, naiste suguelundite moonutamine, nii et sellel probleemil on väga palju tahke ja samuti kõneldi ka uuest uurimis, uuringust, mis on väga huvitav. see puudutab rahvusvahelist tegevust soopõhise vägivalla kohta andmete kogumisel kogu Euroopa Liidus selle uurimise eesmärk on läbi vaadata andmekogumist, mis on seotud soopõhise vägivallaga ja äh, seda, kuidas neid andmeid koguvad Euroopa Liidu organid ja teised rahvusvahelised organisatsioonid. Äh, see uuring on novembrikuust saadik ka on internetis kättesaadav ja on tõesti väga huvitav Äh, juhiti tähelepanu sellele, et äh, see poliitiline raamistik, mis võitluseks äh, soopõhise vägivallaga Euroopa Liidus on, on liikmesriigiti väga erinev. ja see muudab andmete ühtlustamise ja nende võrdlemise väga raskeks. niisiis me tõesti üritasime, üritame siis parandada andmete kogumist riiklikul tasandil ja e, neid andmeid ka integreerida andmekogumissüsteemidesse ja seetõttu on e, instituudil väga oluline välja töötada ühised definitsioonid, süsteeme klassifitseerida, paika panna metodoloogia, paika panna tulevased vajadused selleks, et andmete kogumist harmoneerida Äh, see on siis hetkel kõige olulisem, kui me soovime tõesti, et äh, meil oleksid äh, sellised statistilised andmed, mida saab võrrelda. veel üks teema, ähm, mis päevakorras oli, oli siis Äh, siis äh, soolise võrdõiguslike instituudi ekspertide rollist äh, on loodud töörühm, millel on viis allrühma ja nende eesmärk on parandada siis ekspertide kohtumiste korraldamist, edastada infot tõhusamalt ja seda teha kõike siis instituudi töö hüvanguks varasematel kohtumistel on tehtud ettepanek, et dokumendid tuleks äh, liikmetele edastada vähemalt kaks nädalat enne kohtumist, et äh, neil oleks võimalik nende dokumentidega tutvuda ja kohtumiseks valmistuda. ning ma arvan, et äh, ka korralduslikul tasandil on tehtud suuri edusamme, aga loomulikult töö peab jätkuma ja Äh, Eurogender platvormi väljatöötamine samuti hõlbustab siis suhtlemist äh, liikmete vahel, see on samuti väga oluline. ja nagu minu kolleeg juba ütles, ähm, avati ka ametlikult siis äh, Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ressursside ja dokumentatsioonikeskus ning raamatukogu äh, Eh, see avamine toimus siis meie kohtumise teisel päeval, kohal olid väga paljud poliitikud, teadlased, eh, Leedu parlamendi esindajad ja sellele avamistseremooniale eh, järgnes siis ka üritus, kus käsitleti seda, millist lisaväärtust see uus keskus pakub tegemist on siis spetsialiseeritud raamatukogu ja e-raamatukoguga, mis võimaldab juurdepääsu enamale kui kahesaja kahekümnele tuhandele allikale mis käsitle- ja samuti on siis tohutult palju andmeid soolise võrdõiguslikkuse kohta, statistikat, meetodeid, töövahendeid ja nõnda edasi nii et, et tegemist on tõesti väga olulise ja tähtsa keskusega. ma usun, et äh, uue tehnoloogia abil äh, aitab see keskus äh, meil kõigil oma teadmisi parandada soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. see oli selline mulje, mis mulle käib, asjad arenevad ja edenevad, koostöö edeneb Äh, organisatsioonilisel tasandil äh, soolise võrdõiguslikkuse instituut äh, viib läbi olulisi uuringuid, koostab olulisi raporteid. aga loomulikult võime seda kõike üksikasjalikumalt arutada, aitäh. aitäh. ja nüüd enne kui ma ise sõna võtan, tahaksin küsida, kas keegi saadikutest ka sõna soovib, aa, nimekiri meil on juba olemas ja ma palun, et te teeksite äärmiselt lühidalt, sellepärast et tõlgid lähevad ära kell viis. niisiis, kui te Äh, tahate, et ma ei vastaks teile rootsi keeles, et vähemalt minu vastustest aru saate, siis esitage palun lühikesi küsimusi ja proua Bauer kõigepealt, palun. aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt. tahaksin tänada teid info eest. mul on tunne, et teie kriitika tegelikult ei ole nii äh, tugev nagu möödunud korral äh,. möödunud korral oli teie kriitika palju jõulisem ja loomulikult me olime teiega nõus, et kõike on võimalik parandada, aga me oleme olnud tunnistajateks ka eh, sellele, et selle instituudi töö on oluliselt paren-, paranenud. Teil on täiesti õigus, et see töö peaks ja võiks olla rohkem koordineeritud komisjon, meie ja instituut võiksid oma tegevust rohkem koordineerida ja ma lisaksin siia veel ka teisi ameteid, Eurofond näiteks, mis on äärmiselt oluline asutus, mis samuti tegeleb sooliste küsimustega, eh, näiteks sotsiaalsfääris ja tööhõivesfääris. mul on tunne, et järgmine samm Äh, mis tuleks astuda, on just nimelt parem koostöö erinevate ametkondade vahel. meil äh, on ka äh, suured e-, erinevused ähm, komisjoni sees, varem sotsiaal- ja tööhõive peadirektoraat tegeles nende küsimustega, nüüd osad küsimused on härra Andori pädevuses, osad proua äh, Redingi pädevuses, osad proua Malmströmi pädevuses, nii et, et äh, äh, ega komisjonis ka see koostöö väga hea ei ole ja tööjaotus ei ole just kõige parem. mul on tunne, et Äh, aga loomulikult sõltub ka üsna palju sellest, kuidas komisjon järgmisel ametiajal oma tööd korraldab, aga igatahes me oleme teile väga tänulikud. Äh, teile väga tänulikud teie töö eest. ja kindlasti kasutame teie arvamusi oma töös. aitäh. aitäh. proua Morvai ka, palun tehke lühidalt jah, ma üritan tõesti teha lühidalt. nagu me kuulsime, teie aasta eelarve on seitse koma seitse miljonit eurot. kuidas te seda raha kulutate? millised on tulemused? kuidas need mõjutavad Euroopa naisi? praegusel majanduskriisi ajal, kui mõnede kodanike jaoks isegi seitse eurot on suur raha. ma ei taha käituda väga populistlikult, ma olen ise teadlane, ma olen eh, peaaegu kogu oma elu veetnud teadusasutustes, olen naiste kohta palju uuringuid teinud, avaldanud palju raamatuid, artikleid ning eh, jah, teadusuuringuid selles valdkonnas kogu Euroopas tehakse väga palju. ma olen teinud mõningaid arvestusi ja mul on tunne, et sellest rahast eh, võiks iga liikmesriik saada aastas kolmsada tuhat eurot just teadlastele, kes naiste uuringutega tegelevad. milline on siis teie instituudi lisandväärtus? mida te möödunud aastal tegite? mida te saavutasite selle rahaga möödunud aastal? aitäh, proua Kornelissen, aitäh. mulle äh, tundub, et see küsimus äh, tõesti, ma ei ole kindel, kas see küsimus peab olema just neile äh, daamidele siin esitatud, aga eks nad ise vastavad. mind tegelikult hämmastas see, mida te ütlesite läbipaistvuse kohta ja poliitiliste arvamuste kohta. Te mainisite neid kui kahte eraldi asja, aga minu arvates on nad omavahel seotud. poliitilised arvamused Äh, teil on, sest ka teistel ametkondadel äh, on oma poliitiline seisukoht, äh, sest kui hakata selle valdkonnaga tegelema, kui uurida seda, pühendada kogu oma elu, siis kindlasti on teil ka mingi arvamus selle kohta ja ainus viis, kuidas teid üleüldse usutakse, teie teadusuuringuid, teie analüüse usutakse ja neutraalseteks peetakse, on see, kui te olete täiesti läbipaistvad selles osas, millele need uuringud tuginevad. kas te jagate seda seisukohta ja mida saaks teha selleks, et läbipaistvust suurendada? ja võib-olla see on rohkem küsimus meie esimehele. Te ütlesite, et me peaksime laiendama mandaati ja äh, võimaldama paindlikumalt praegustele asjadele reageerida. kuna meil selleks võimalus on? võib-olla teie, härra esimees, teate? ma ei saanud päris hästi aru, mida te küsite, ütleb härra Gustavson Te rääkisite äh, soolise võrdõiguslikkuse institutsiooni mandaadi laiendamisest ja sellest, et nad saaksid paindlikult äh, reageerida jooksvatele sündmustele. kuna meil on võimalus sellist mandaadi laiendamist ette võtta? minu arvates on see suurepärane küsimus. Äh, esimees jätkab rootsi keeles. ma tegelikult ei saa sellele küsimusele nii kohe vastata, ma pean selle üle natuke mõtlema. aga tahaksin öelda, et et äh, möödunud korral, kui te siin äh, olite, siis mulle tundus ka, et teie kriitika oli palju karmim ja nüüd see on leebemaks muutunud. ma tahaksin öelda, et meie jaoks siin komisjonis on väga oluline, et te oma kogemustest räägiksite selgelt ja ausalt sest teie, teie olete meie silmad ja kõrvad, meie ise seal kohal olla ei saa. koordinaatorid just otsustasid, et see tõesti nii on. mina isiklikult olen pidevalt ühenduses instituudi inimestega aga kui seal toimub asju, mis äh, teid kuidagi mõjutavad, siis meie jaoks on väga oluline, et äh, nendest meile ka ausalt teada annate kui te tahate olla kriitilised, siis olge ja kui te ei ole nii väga kriitilised, no siis see sobib meile ka koostöölepingus, mida koordinaatorid just arut-, arutasid, on öeldud, et on oluline, et iga poole aasta tagant meie koosolekutel käiksite, et need kohtumised meie vahel oleksid palju sagedasemad ja et nende külaskäikude vahele ei jääks nii suur ajavahemik sellel aastal on asjad võib-olla natuke keerulised, sellepärast et see on valimiste aasta, aga normaalsetel aastatel oleks ju kena, kui te saaksite iga poole aasta tagant siia tulla ma ütlesin juba varem, et järgmisel kuul toimub meil kohtumine, kuhu tulevad ka instituudi juhid ning oleks väga hea, kui teie saaksite tulla natukene varem, sellepärast et siis me saaksime kuulda teie aruandeid ja saaksime neile esitada küsimused, mida te olete esitanud meile. ja eh, proua Kornelissen, ma mõtlen põhjalikult teie küsimuse üle ma ei tea täpselt, kuidas ametlikult seda asja tehakse. aga nüüd annaksin sõna külalistele ja paluksin, et nad teeksid väga lühidalt, sellepärast et viie minuti pärast on tõlkide tööpäev läbi. Ik ben eh, zeker niet zachter geworden. Aige is beter geworden. Jah, ma ei ole muutunud eh, oma kriitikas mitte pehmemaks, aga lihtsalt meie instituudi töö on sinna nüüd paremini korraldatud. ma tõin välja kriitilised momendid ja proua Bauer viitas õigustatult sellele, et meil on vaja senisest paremat koostööd ja omavahelise tegevuse paremat koordineerimist. ka proua Cornelissen, kui ta sõna võttis, Kreeka eesistujariigi siin viibides viitas sellele, et horisontaalne koostöö peaks olema parem ja jutt muuhulgas, kui me räägime <clears throat> naiste osalusest äriõiguste juhatuses ja vastavas direktiivis, siis ei ole oluline mitte artikkel kaks, vaid hoopis artikkel üheksateist me peame arvestama, et meil on puuetega naisi, lesbilisi naisi ja nii edasi ja nii edasi ja me peame kõigi nende organ-, organisatsioonidega, kes nende eh, eri naiste erivajadustega tegelevad, senisest paremini koostööd tegema. ja minu arvates on oluline, et et meie oleks oma tegevuses sõltumatud ja tegutseksime liikmesriikide huvides. nüüd see Ungarla poolt esitatud küsimus, kui palju saaks nende summade eest konkreetselt liikmesriikides ära teha, vot sellele küsimusele ma vastata ei taha, sest esiteks puutuvad mul selleks volitused, aga kui te soovite seda küsimust esitada, siis võib-olla te esitaksite selle siis, kui siia tuleb soolise võrdõiguslikkuse instituudi direktor või keegi juhtkonnast. ja mulle tundub, et instituut löödi, loodi ju pea viis-kuus aastat tagasi ma ei ole kõiki põhjalik, äh, kõikide äh, äh, haigla alus, selle instituudi alusdokumentidega põhjalikult tuttav, aga loomulikult, kui me täna sellest siin räägime, siis minu arvates tuleks koostöös Euroopa Komisjoniga soolise võrdõiguslikkuse instituudi mandaati tugevdada oluline on tegutseda ju läbipaistvalt ja ma kujutan ette, et proua Cornelissen teab seda minust paremini, et ühiskonna edasi arenedes on olemas ilmselge soov äh, väljendada poliitilist arvamust, aga meie kui Euroopa Liidu amet äh, ei äh, saa niimoodi asjadega kaasa minna, me peame tegelema vastavalt mandaadile sisuliste küsimustega, meie kui instituut ei saa väljendada oma poliitilisi seisukohti. Eh, eh, räägin seekord kreeka keeles. nagu öeldud, nagu parlamendiliige ütles Ehm, siin on debatt mitmete teemade üle ja toimub väike fragmenteerumine, tõenäoliselt siin debatt käib, ehm, tekib kattuv debatt komisjoni G vahel. Need andmed, mida me toodame, peaksid minema parlamendi poolt heas, võetakse need korralikult kasutusse, kui andmeid ei kasutata. Nonii, sest tegelikult on siin tegemist väga kasulike andmetega nagu me ütlesime möödunud koosolekul, tihendame koostööd Eurostatiga, EIGN, Eurostat äh, ja sellega on võimalik parandada naiste positsiooni ühiskonnas, muuta seda võrdsemaks. mis puudutab seda, kuidas see on Euroopa naistele kasulik, siis me loomulikult toetame eesistujamaid iga kuue kuu järel anname välja värskendatud teadusuuringu vastavalt Pekingi platvormile. Ähm, Te mäletate, et välja oli valitud siin kaksteist teemat selle platvormi puhul. nii et see, et me oma tööd, tööd pidevalt kajastame, see on väga tähtis. on üle-euroopalisi uuringuid ehk siis mitte riiklikke ainult ja siis anname välja soovitused, mille aluseks on parimad kogemused. Need on teadmised, mida saab kasutada paremaks seadusloomeks. seda saab teha nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Parlament. eks see infoallikas on väga-väga kasulik. läbipaistvus on muidugi teine teema, metoodika. jah, samuti väga tähtis ja me peaksime oma tööd püüdma parandada, metoodilisest seisukohast just. eriti juhul, kui me teeme keerulisemaid uuringuid, me peame tootma usaldusväärseid andmeid ja statistikat. andmeid tuleb loomulikult eh, hinnata, soolist indikaatorit tuleb hinnata, see peab adekvaatselt ja korrektselt kajastama Euroopas toimuvaid trende. loomulikult, see on akadeemiline uurimiskeskus. võib küsida, mida me toodame, me toodame teadmisi. see on meie toodang, mis meid puudutab, siis meie püüame jätkuvalt oma tulemust, tulemuslikkust ja tõhusust parandada ning parandada ka eksperdifoorumite äh, efektiivsust. suur aitäh! liigume edasi. on väga hea, et te olete eksperdifoorumil ning et te toote oma seisukohad siia meie ette. me väga loodame, et te tulete tagasi ning jätkate selle operatsiooniga. loodetavasti vastavalt lepingule saab see olema kaks korda aastas, võib-olla küll mitte sel aastal, sest see on kummaline aasta, aga nii või naa peaks olema meie kontaktid regulaarsed, me peame saama informatsiooni ja tagasisidet. suur aitäh, et tulite! ja sellega lõpetame tänase koosoleku. ma väga vabandan tõlkide ees, kes on paar minutit oma tööaega ületanud, aga püüan järgmine kord paremini, aitäh!